this one. So, good afternoon. The... tere päevast, järgmine päevakorrapunkt on soovitus teisele lugemisele eh, kolleeg Rosteti poolt eh, mm, eelnõu patsiendi õiguste kohta piiriüleses terve, tervishoius, esimene kõneleja on raportöör, palun. suur tänu, härra president kui teil ei ole midagi selle vastu, siis ma kasutaks ära praegu neli minutit ja jätaks ülejäänud aja debati lõpuks. tere tulemast ka nõukogu esindajale, komisjoni esindajale. praegune olukord on segadust äh, tekitav. Euroopa Kohus on praegu see, kes on loonud siinkohal pretsedendi õigust ja nüüd soovitakse vastu võtta äh, direktiivi, Euroopa direktiivi selle kohta, äh, milliseid tervishoiuteenuseid on võimalik äh, tarb-, tarbida välismaal, millised reeglid kehtivad hüvitamisel, millised on suhted kindlustaja liikmesriigi ja raviosutaja liikmesriigi vahel, need on kõik need küsimused, millega tegeleb direktiivi eelnõu kõigepealt ma tahaksin tänada Belgia eesistujat suurepärase töö eest, äh, mida nad on teinud läbirääkimiste käigus. Nende järjekindlus on olnud väga oluline, sest äh, väga palju liikmesriike, ma rõhutaksin seda, ei soovinud äh, seda direktiivi eelnõu praegusel kujul näha. ma tänaksin ka endist kolleegi John Bowsi, kes on ka praegu saalis, kes oli esimese lugemise ajal raportöör, ka tema on olnud väga pühendunud ja järjekindel ja alati kaitsnud äh, patsientide õigusi, tahaksin tänada ka volinik Tallit ja variraportööre, kellel oli väga aktiivne roll läbirääkimistel, ilma nendeta me ei oleks jõudnud praeguse olukorrani. mis on siis äh, praegu kaalukausil? meditsiini edusammud on sellised, et äh, tervishoiuteenuste pakkumine äh, ei saa iga võimaliku diagnoosi puhul jääda ainult äh, siseriiklikuks, see võib puudutada konkreetseid diagnoose või ka piirialade elanikke, mille puhul, kelle puhul näiteks võib-olla lähim äh, haigla asub äh, teisel pool piiri või ka, kui me räägime väga äh, spetsiifilistest äh, raviviisidest ja teatud kodanike puhul äh, võib-olla ka lihtsalt praktiline põhjus, miks soovitakse saada tervishoiuteenust väljaspool kindlustaja liikmesriiki, näiteks võib seal elada perekond. seega kodanikel peaks olema õigus kasutada oma liikumisvabaristust Euroopa Liidus ja saada kaitset konkreetsetelt vastavatelt õigusaktidelt. loomulikult me peame vältima meditsiiniturismi, sellepärast et äh, Äh, tervishoid jääb ikkagi täielikult iga liikmesriigi pädevusse. millised on siis eelised? Äh, patsient saab äh, kasutada kõiki neid tervishoiuteenuseid, mis on talle ette nähtud kodus ka välisriikides, kindlustaja riigi poolt ette nähtud summas, kui tegemist on haiglaraviga, kui tuleb veeta välismaal pikema aja vahemik kui üks kuu, või kui tegemist on väga kuluka raviga, eh, siis tuleb taodelda eelluba ja see tagab liikmesriikidele eh, investeeringute kaitse, oma investeeringute kaitse. ja meie eesmärgiks on vähendada seda nimekirja, mille puhul nõutakse eellubasid iga liikmesriik peab ka looma riikliku kontaktpunkti selleks, et anda patsientidele teavet ähm, nende vajaduste osas. kõik need kontaktpunktid on nii-öelda one-stop shopid või, või ühtsed kontaktpunktid äh, patsiendi jaoks, see tähendab, et patsient saab kogu info sealt äh,. sätted, mis puudutavad hüvitist, olid äh, väga keerulised läbirääkimiste käigus, aga need on väga palju paranenud äh, Äh, meil on sotsiaalkindlustusdirektiivi äh, raames juba olemas ähm, aastast kaks tuhat neli hüvitusmehhanism ja äh, kui juhus sinna alla ei lähe, siis tuleb kiirendada tähtaega ja samuti tuleb tagada, et kui mm, patsiendil on haruldane haigus, siis on tal võimalik pöörduda välisekspertide poole, kes on pädevad seda haigust äh, Äh, diagnoosima ja ravima. meil saab olema Euroopa äh, tugivõrgustik, mis tagab äh, juurdepääsu spetsiifilisele ravile, eesmärgiks on kogemuste jagamine ja parimate praktikate jagamine. ma arvan, et me oleme praegu saavutanud oma eesmärgid, ma tahaksin veel kord tänada kõiki oma kolleege ja ütleksin, et et nüüd me loome Euroopa Tervishoiuliidu. suur tänu ja nüüd proua Jüri äh, nõukogu nimel. suur tänu, härra president, proua Krostet, austatud parlamendiliikmed, ma jätkaksin nüüd oma emakeeles ungari keeles. mul on hea meel selle üle, et mul on võimalik Äh, arutada teiega patsiendiõiguste teemat piiriüleses tervishoius siin kojas, see on väga oluline hetk, sellepärast et äh, pärast kahe, kahe poole aastast pikka tööd on äh, see teema jõudmas tulemuseni. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki äh, Äh, kes on meid aidanud siiamaale jõuda, äh, kaks eelmist eesistujat, äh, Hispaania ja Belgia, nad on teinud suurepärast tööd selle nimel, et saavutada nõukogus, nõukogus kompromisse. nõukogu nimel tänaksin ka Euroopa Parlamenti suurepärase koostöö eest ja valmiduse eest kompromissideks. ma arvan, et kokkulepe selle direktiivi osas toob kasu kõikidele patsientidele kogu Euroopa Liidus ja kujutab endast sammu edasi, tagamaks patsientide õigusi Euroopa Liidus. läbirääkimised ei ole olnud lihtsad, aga nad on alati jäänud konstruktiivseks ja oleme alati püüdnud leida kompromisse. tean ka, et teie Äh, sisemised diskussioonid siinses kojas ei olnud lihtsad ja et raport, mida homme hääletate, on fraktsioonide vaheline kompromiss, nii et äh, seega tänaksin kõiki, kes äh, selle kompromissi saavutamisele kaasa aitasid, eelkõige proua Grostetti ja kõiki variraportööre, ilma kelleta see õigusakt selle õigusakti vastuvõtmine ei oleks õnnestunud. ma olen veendunud selles, et see uus õigusakt loob tasakaalu patsientide õiguste äh, vahel ja liikmesriikide kohustuse vahel tagada tervishoiuteenus ja määrata selle kor-, korraldus. meil on õnnestunud leida vastuvõetavad lahendused paljudele probleemidele. esiteks on meil õnnestunud leida lahendus tervishoiu kvaliteeti puudutavale küsimusele, samuti eellubade küsimusele ja piiriülese tervishoiuteenuse kulude hüvitamise küsimusele. oleme jõudnud ka kokkuleppele selles osas, äh, mida teha patsientide osas, kellel on haruldane haigus ning ning ka e-tervise teema edasise käsitlemise osas nõukogus. liikmesriikide vahel on olemas koostöö ja oleme leidnud lahendusi, mis võtavad arvesse Euroopa Kohtu seniseid lahendusi. see direktiiv muudab äh, patsientide jaoks lihtsamaks piiriüleste tervishoiuteenuste kasutamise ja selles kontekstis tahaksin rõhutada riiklike kontaktpunktide olulisust. retseptide vastastikune tunnustamine on samuti oluline ning samuti liikmesriikide kohustus teha koostööd. määrus kaheksasada kaheksakümmend viis murd kaks tuhat neli sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise osas äh, aitab kaasa sellele, et patsientidel on suurem õiglus, õiguskindlus kõik kolm äh, institutsiooni on korduvalt rõhutanud meie aluspõhimõtteid, võrdne kohtlemine ja solidaarsus. ja oleme leidnud ka ähm, võib-olla mõningaid selliseid äh, lühemaid teid äh, tõhususe suunas. daamid ja härrad, Ungari eesistuja soovib väga, et see direktiiv vastu võetaks praegu on jäänud veel viimased keelelised täpsustused ja kui need on tehtud, siis äh, saab ka direktiivi avalikustada Euroopa Ühenduste teatajates ja teatajas ja veel kord tahaksin tänada kõigi, kes selle olulise teemaga tegelesid. härra Talli, komisjoni poolt palun. suur tänu, härra president, minister, austatud parlamendiliikmed. lubage mul õnnitleda parlamenti äh, selle saavutuse puhul, et me oleme jõudnud kokkuleppele selle direktiivi osas. ma olen eriti tänulik raportöörile, proua Grostetile, variraportööridele, äh, nende tõsise töö eest ja äh, patsientide õiguste kaitse eest, tahaksin tänada ka kahte eelmist äh, eesistujat, äh, Hispaaniat ja Belgiat tehtud töö eest. ma usun, et direktiiv pakub kogu Euroopa patsientidele ühtse ja selge reeglistiku, see toob ka kaasa uue koostööfaasi alguse kahekümne iseseisva tervishoiusüsteemi vahel tänase lahenduseni jõudmine ei olnud üldse kerge. eelmisel aastal, kui ma äh, tööd alustasin, öeldi mulle, et äh, direktiivi läbirääkimised on äh, raskes seisus. see on olnud äh, heaks direktiiviks, äh, mis on julgustanud äh, meie riikide juhte võtma otsuseid, mis on meie kodanike huvides ja Euroopa Kohus ei peaks tegema otsuseid riigijuhtide asemel ega ka äh, ei tohiks riigid jätta oma patsiendid olukorda, kus nende ainukeseks võimaluseks on kohtusse pöörduda. see äh, direktiiv annab meile raamistiku patsientide õiguste jaoks. lubage mul nüüd äh, välja tuua mõned põhilised punktid. esiteks, äh, direktiivis öeldakse selgelt välja, et äh, kõikidel liikmesriikidel on kohustus tagada oma riigi kodanikele kiire tervishoiuteenuse pakkumine, teha vastavad investeeringud patsientidele äh, suureneb äh, abi saamise kiirus ja ka valikuvõimalused, mis puudutab haiglaabi, siis äh, direktiiv näeb ette, et kui haiglaravi järjekord on liiga pikk, siis on patsiendil õigus valida haiglaravi mõne te-, mõnes teises liikmesriigis ja saada sellest hüvitust. aga mida tähendab tegelikult järjekord või liiga pikk ooteaeg, äh, see tuleb veel defineerida äh, selle direktiivi peamiseks eeliseks võrreldes olemasolevate õigusaktidega on patsiendi võimalus valida tervishoiuteenuse pakkujat ja saada ka infot oma ravi kvaliteedi ja ohutuse kohta. ma kinnitan, et komisjon järgib tähelepanelikult, kuidas liikmesriigid hakkavad selles osas direktiivi rakendama. teiseks annab direktiiv äh, kom-, mm, patsientidele äh, ka informatsiooni võimaluse ähm, nende õiguste osas ja piiriülese tervishoiu osas, see info tuleb läbi kontaktpunktide ja mitte läbi eraosapoolte. ja kolmandaks äh, näeb direktiiv ette ähm, vastutuskohustuse äh, tervishoiustandardite kohta liikmesriikidele, see tähendab äh, standardite teatavat lähenemist Euroopas ja neljandaks loob see direktiiv aluse Euroopa tervishoiukoostööks kuigi tervishoiualased direktiivid on vabatahtlikud, näevad paljud äh, ma olen veendunud, et paljud liikmesriigid näevad, et äh, sellest koostööst on palju võita. see tähendab suuremat äh, solidaarsust Euroopas ja ma ootan, et mitmed äh, liikmesriigid alustavad koostööprojektidega äh, valdkondades, nagu näiteks e-tervishoiu, hoid. Euroopa äh, Ähm, tugikeskuste võrgustik aitab infot koguda ja levitada kogu Euroopas ja on seega minu arvates meie patsientide huvides. austatud president, liikmed, tänane kompromisstekst peegeldab selle direktiivi vaimu ja aluspõhimõtteid suurendada patsientide juurdepääsu piiriülesele tervishoiule, samas võttes arvesse ka tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust. see on uueks aluseks äh, tervishoiu Euroopa loomiseks. ja nüüd tahaksin veel rääkida paari sõnaga institutsionaalsest aspektist. komisjonil on teatud kahtlusi, et äh, äh, mõningad aktid, mille vastuvõtmise õigus on antud komisjonile, on rakendusaktid. ja ei ole seega artikli kakssada üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise leppe mõistes delegeeritud aktid, aitäh. ja nüüd, nüüd saab sõna härra Liise. suur aitäh, president, volinik nõukogu president, kolleegid. Euroopa patsient, patsientide jaoks on tänane päev väga oluline. tõesti on lubamatu, et antud hetkel äh, peame me juhinduma Euroopa Kohtu lahenditest ning paljudes liikmesriikides ei ole äh, kehtivaid seadusi üleüldse rakendatud. patsiendid pidid äh, lihtsalt iga individuaalse juhtumi puhul pöörduma Euroopa Kohtu poole, see on tõesti häbiväärne inimestel on probleemid, äh, tegemist on haigete inimestega ja äh, tihtipeale nad surevad, enne kui Euroopa Kohus äh, lahendini üldse jõuab, nii et, et ma arvan, et see dokument, mida me praegu arutame, on patsientide jaoks väga oluline proua Krostet ja kõik teised, kes selle raporti on koostanud, on teinud tõesti väga eh, head tööd. liikmesriikide kont-, kontaktpunktid, üle-euroopalised võrgustikud, kõik need elemendid on väga olulised selleks, et täita neid tühikuid riikides, kus Euroopa Kohtu lahendeid ei ole ellu rakendatud eh, kuna minu kõneaeg ei ole eriti pikk, siis tahaksin lõpetuseks tänada raportööri, samuti variraportööre, eh, samuti tahaksin tänada volinik Talit ja ka John Bowlesi, kes eh, istub siin meie külastajate rõdul, tema on tegelikult selle raporti esiisa ja ma tahaksin veel kord kõiki tänada. suur aitäh. proua Ruut Perent, nüüd on sõna teil. suur aitäh. daamid ja härrad tegemist on äh, üleharuse õigusaktiga ja ma loodan, et ta selliseks ka jääb, sest ma loodan, et patsientidel ei ole ideaaljuhul vaja seda kasutada, sellepärast et nad saavad parima ja kiirema raviteenuse selles riigis, kus nad on sündinud või kus nad elavad asjaolu, et me seda dokumenti täna üldse arutama peame, et meil üleüldse selline õigusakt tuleb homme vastu võtta, on äh, täiesti küüniline, nagu härra Liise täiesti õigustatult ütles ma ilmselt ei saa aru, mida me oma kodanikele võlgneme, meil on neile vaja kiiremat, paremat ja kvaliteetsemat arstiabi. näib aga, et tähelepanu tahetakse pöörata paljudele muudele valdkondadele ja mitte sel-, sellele Eh, me praegu arutame seda dokumenti, aga mingil eh, as-, mingil hetkel tuleb seda hakendada ka, hakata ka rakendama. ja seetõttu on mul tegelikult väga hea meel, et meil see dokument siiski on olemas, ma olen proua Krostetile ja teistele kolleegidele väga tänulik tehtud töö eest, me oleme üsna palju saavutanud lõpuks ometi oleme me tähelepanu pööranud ka haigustele ja haigetele inimestele. inimesed, kes põevad eh, haruldasi haigusi, on tihtipeale väga abitus olukorras Äh, ja väga oluline on see, et inimestel oleksid tõesti infopunktid, kuhu nad saavad pöörduda, kui neil on küsimusi, täna neid meil ei ole. ja kui meil on olemas ka võrgustikud tulevikus, siis äh, tekib ka võimalus liikmesriikide vahel parimaid kogemusi vahetada. see edendab äh, teaduse arengut ja praegu ei ole need protsessid mitte mingil moel koordineeritud. niisiis Äh, ma tahaksin öelda, et äh, tegemist on tõesti väga hea raportiga, loomulikult selles on punkte, mis mind kurvastavad, näiteks eelluba, äh, selle taotlemine, oleks olnud parem, kui seda ei oleks vaja olnud. liikmesriigid loomulikult on saanud aru, kui olulise teemaga on tegemist ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et me oleme koos teinud väga head tööd aga kolleegid, me peaksime siiski hoolitsema selle eest, et tervishoiusüsteemid kõikides riikides on niivõrd head, et mitte ühelgi inimesel ei ole vaja ravi pärast välismaale minna. homme me astume võib-olla väikese sammu selles suunas ja e, võib öelda, et see on hea, ma tõesti loodan, et see Äh, õigusakt aitab suurendada ka läbipaistvust, äh, me saame teada, millistes valdkondades liikmesriigil on head standardid ja millistes valdkondades madalad standardid. mina olen üsna rahul olukorraga oma liikmesriigis, aga ma tean, et teistes liikmesriikides asjad alati nii hästi ei ole. ja sellest on kahju, äh, me oleme silmitsi Euroopa Liiduga, mis tegelikult ei ole meid väärt. härra Taali ja tema meeskond on teinud väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ning loomulikult äh, selle asja algataja on härra Bowles ähm, ja äh, samuti tahaksin ma tänada siin ka veel eesistujamaad Belgiat, keda küll kohal ei ole. igatahes tegid nad väga, äh, väga suurt tööd selleks, et seda õigusakti edasi arendada. ma loodan, et homme me saame hääletada selle raporti poolt selg-, puhta südametunnistusega, aitäh! suur aitäh! ma isiklik-, te ei näe küll härra Bowist, aga ta on Euroopa Parlamendis igatahes väga teretulnud. ja nüüd proua Barvanova. aitäh, president, härra volinik, kallid kolleegid. neli aastat tagasi käivitasime kampaania patsientide õiguste nimel ja mul on väga hea meel, et detsembris saavutati nõukogus kokkulepe. kõigepealt tahaksin tänada raportööri proua Krostetti ja ka teisi variraportööre selle töö eest, mis on ära tehtud ja samuti tahaksin tänada selle äh, algat-, äh, algatuse tegijat härra John Bowist. Euroopa Parlament on olnud ühtne ja äh, olnud äh, kindlal seisukohal läbirääkimistel nõukoguga, me oleme toetanud patsiente ja esmakordselt on Euroopas selge õiguslik raamistik nende patsientide jaoks, kes soovivad ravi teistes liikmesriikides jah, see kokkulepe on küll väike samm, aga patsientide jaoks Euroopas on see siiski oluline saavutus, see tugevdab nende õigusi, keskendub nende vajadustele, äh, annab neile vajalikku info ja tagab ravi kvaliteedi ja ohutuse ma olen täiesti kindel, et Euroopa Parlament oleks soovinud ambitsioonikamat tulemust. ma saan aru, et liikmesriikidel on vajalik anda eellubasid selleks, et säilitada tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus. ma leian, et äh, võib-olla eesistujamaa Belgia tihtipeale pani organisatsioonilised kaalutlused patsientide õigustest kõrgemale kohale, aga meie siin esindame patsiente kvaliteet ja ohutus on näiteks üks valdkond, millele liikmesriigid ta, äh, väga suurt tähelepanu pöörasid nemad äh, olid väga vastu igasuguse info vahetamisele näiteks standardite kohta ma tervitan seda direktiivi, mis me vastu võtame, aga me peame hoolitsema selle eest, et seda korralikult ka rakendatakse, et on olemas järelevalvesüsteeme, eh, mis tagaks selle direktiivi korraliku rakenduse. ning eh, eelload ja hüvitused ei tohiks muutuda patsientide liikuvuse takistusteks. ja lõpetuseks tahaksin veel kord väljendada kahetsust, et see eh, kokkulepe, mille me e-tervishoiu valdkonnas saavutasime, ei ole väga ambitsioonikas. esialgne ettepanek, mis tuli eh, komisjonist, on eh, nüüd muutunud palju lahjemaks ja ma tahaksin härra Talilt küsida, härra volinik, kas komisjon oleks valmis äh, pöörama tähe, rohkem tähelepanu e-tervishoiule ja koostööle selles valdkonnas. kas e-tervishoiust võiks saada Euroopa Liidus tegelikkus, aitäh! ja nüüd äh, proua Lambert äh,. president, paljud siin kojad mäletavad, et esimesel lugemisel oli see teema äärmiselt äh, vastuoluline ja praegu me kuulsime ka erinevaid seisukohti, avaldati muret, et võib-olla turuhuvid kaaluvad üldteenuste aspekti üles, siis räägiti patsientide õigustest, võimalustest reisida ja paljud inimesed esitasid küsimuse, et millised patsiendid üleüldse seda võimalust mujal ravi saada kasutavad. ma arvan, et tänaseks me oleme jõudnud üsna mõistliku kompromissini, nagu inimesed siin tähelepanu juhtisid, eh, put-, meil on juba äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise näol olemas süsteem nende patsientide jaoks, kes vajavad kiiresti abi, aga see süsteem, mille me nüüd loome, äh, lihtsalt tagab inimestele õiguse otsustada, kus nad ravi saavad ja äh, selle ravi eest ka makstakse nüüd on liikmesriikidel võimalus paika panna süsteemid, mis võimaldavad tõesti patsientide vajadusi rahuldada. seda direktiivi tuleb tervitada ka sellepärast, et siin Äh, pööratakse tähelepanu just nimelt sellistele asjadele, mis aitavad tagada õiguskindlust, näiteks kes vastutab konkreetselt ravi järelmeetmete eest, kuidas toimub hüvitamine, kui tekivad probleemid ja kuidas tagatakse see, et tõesti kõik, kogu ravi viivad läbi kvalifitseeritud arstid ma arvan, et meil on saavutatud ka hea kompromiss nõndanimetatud haruldaste haiguste osas inimesed on öelnud, et paljude patsientide jaoks see direktiiv on tõesti hea, aga me peame arvestama absoluutselt kõikide patsientidega oma liikmesriikides. suur aitäh ja nüüd härra Kabranov, poolteist minutit. daamid ja härrad, esimees volinik, ma tahaksin tänada kõiki raportööre, nii härra Põuist kui ka proua Krostetti, täna möödub kaks aastat, kuus kuud ja kuusteist päeva sellest, kui Euroopa Komisjon tuli välja kauaoodatud ettepanekuga patsientide õigustest tervishoiuüleses tervishoius. töö aga tegelikult selle nimel algas palju parem, varem. see eh, teema oli tegelikult juba osaks teenuste direktiivist minu arvates me tegime vea, kui me tervishoiuteenused teenuste direktiivist välja jätsime ärgem unustagem, et praegune direktiiv puudutab ainult patsientide õigusi, samas tervishoiuteenuste vaba liikumine Euroopa Liidus siin direktiivis käsitlemist ei leia. tegelikkus on ju selline, et tervishoid ja selle osutamine erinevates liikmesriikides on väga erinevalt korraldatud. see ettepanek, mille üle me homme hääletame ja mida ma toetan, kujutab endast väga suurt kompromissi patsientide õiguste vahel ühelt poolt ja liikmesriikide kartuste vahel teiselt poolt siin on väga palju järeleandmisi, väga palju probleeme, aga sellele vaatamata on see ettepanek väike, kuid oluline samm edasi. direktiivi eelnõus on välja toodud, millised on nende patsiendi, need patsientide õigused, kes välismaal ravi saavad, lähtudes lähimuspõhimõttest on siiski liikmesriikide valitsustel ainupädevus äh, otsustada, kuidas raviteenuseid hüvitatakse ja seda see direktiiv ka kinnitab. direktiivis on paika pandud ka reeglid äh, näiteks eellubade puhul haiglaravi korral. daamid ja härrad, ma loodan, et me jätkame seda, seda direkt-, tööd selle direktiivi kallal ka eelseisvatel aastatel ja me parandame patsientide õigusi Euroopa Liidus, aitäh! proua Leotard, kaks minutit suur tänu. homme eh, on siis aeg, millal eh, me saame eh, välja pakkuda uue toote, minna sinna, kus on kõige parem terviseteenuse pakkuja aga mulle tundub, et hoopis jagatakse kahtel ette eh, tervishoiuteenused selle direktiiviga, ma ei tea, kui paljud teist on mõelnud selle peale. Need, kes eh, hääletavad poolt, siis kujut-, arvavad muidugi, et nad teevad heateo patsientidele, aga mulle tundub, et asi nii ei ole. patsiendi eh, õiguste puhul loomulikult ma tahan anda kõikidele kõik õigused, aga see direktiiv on väga segane näiteks eh, kindlustajad eh, tahavad saata inimesi ehm, üle piiri, kus võiks eh, olla, sellesse riiki, kus tervishoiuteenuse pakkumine võiks olla odavam. ja võib juhtuda niimoodi, et kallimatest piirkondadest lihtsalt kaob tervishoiuteenused ära, et patsientidel ei ole enam muud võimalust, kui minna välismaale ravi saama. inimesed ei äh, saa näiteks minna ka teise piirkonda, kui nendel ei ole lisaraha näiteks, sest et transpordikulusid nendel ju ei äh, kaeta. Äh, niisugune tervishoiuteenuste reguleerimine teenib rikkamate huvisid ning pikas perspektiivis tuleb meil nii palju terviseturiste, et kogu tervishoiusüsteem lüüakse sega, segamini mina olen seda näinud ja siin räägitakse ka standarditest, öeldakse, et kõikidele patsientidele peaks osaks saama hea eh, raviteenus, see peaks toimuma nende kodule nii lähedal kui võimalik nende oma keeles. aga praegusel hetkel Euroopa Liit eh, stimuleerib inimesi minema eh, teistesse kohtadesse Euroopas. kui te tõepoolest hääletate selle poolt, siis see on teie oma asi, aga mina olen vastu Äh, härra Rosti äh, lugupeetud kolleegid, alguses oli selles direktiivis väga palju kriitilisust, aga äh, kui me trialoogi käigus selle teksti kallal töötasime, siis me saavutasime tasakaalu tervishoiuteenuste pakkumise, turvalisuse, piiriülese koostöö, eriti e-tervishoiu ja haruldaste haiguste osas eesmärk oli see, et kõikidel patsientidel oleks võimalus saada piiriülest ehm, tervishoiuteenust, aga eh, sellega me väldiksime ka, püüame vältida ka eh, turismi eh, arvestama peab nende tingimustega, mis on patsiendi koduriigis. praegusel hetkel hääletame meie kahtlemata selle eh, teksti poolt. ja me hääletame ka Alžeimeri teksti poolt, me hääletame poolt meditsiinidokumentide osas. see eh, aitab integreerida erinevaid poliitikaid ja see ongi nende raportite eesmärk me tahame toetada suuremat koordineerimist liikmesriikide vahel ja seda patsientide huvides. suur tänu ja nüüd äh, härra Šigedi. suur tänu, president, daamid ja härrad, äh, riigisekretär. mina olen piiriülese tervishoiuteenuse poolt, patsiendi õiguste poolt on mitmeidki näiteid, mis kinnitavad, et patsiendid eh, üritavad eh, teistes riikides eh, tarbida tervishoiuteenuseid. Te teate ju väga hästi seda Luksemburgi juhtumit. aga kahjuks on väga suur erinevus liikmesriikide vahel nende vahel, kes on idas ja nende vahel, mis on läänes ning need erinevused eh, suurenevad. Eh, tegemist on majanduserinevustega, tegemist on võimaluste erinevustega ning Euroopa Komisjon peaks niisugused eh, lahknevused kõrvaldama, et igas liikmesriigis oleks võimalik saada kõrgetasemelist tervishoiuteenust patsientidel, et patsientidel ei oleks vaja minna ühest riigist teise, saamaks kvaliteetset ravi. sellele lisaks usun ma ka seda, et on oluline koordineerida ravi meetodeid erinevate haiguste puhul. tervis on midagi niisugust, mille on, millel on õigus kõikidel ja ma ei tahaks, et Ungari patsiente koheldakse erinevalt äh, Rootsi patsientidest. Äh, järgmine kõneleja, suur tänu. mina arvan, et see on kõige olulisem häälestus, mis, eh, kus ma osalen viimase kuue aasta jooksul. inimesed tahavad head arstiabi õigel ajal selles kohas, kus nad elavad, aga kui see ei ole võimalik, siis me anname praegu patsientidele eh, võimaluse, see on elu ja surma küsimus E. Euroopas räägitakse palju mobiilsusest, aga väga kahju, et me ei anna e, seda võimalust inimestele, kes seda kõige rohkem vajab, see on e, patsiendid. praegusel hetkel on tegemist kompromissiga ja võib-olla minu Rahvapartei kolleegid oleksid tahtnud minna kaugemale, aga siiski vaadakem, kuivõrd raske on olnud saavutada Äh, sedagi kompromissi, me räägime siin äh, tervishoiuturismist, me räägime äh, riikide meditsiinisüsteemide kokkukukkumisest ja nii edasi. kõik see kerkib üles, kui me räägime patsientide õigusest saada väljaspool oma koduriiki arstiabi, tegemist on tõepoolest suure eduga. me oleme saavutanud selle ühe käsikäes töötades äh, Euroopa vasakpoolsetega. ma loodan, et liikmesriigid ja komisjonid äh, ja komisjon äh, hakkavad dokumenti ellu viima ja suurendavad patsientide õigusi, mitte ei, ei vähenda neid ja komisjon, palun tegutsege aktiivselt. suur tänu ja nüüd härra Parnu. tänu, eh, härra president. kõigepealt ma eh, märgin rahul, rahuloluga seda edasiminekut, mida me oleme teinud direktiivi osas, mida me hääletame homme. Euroopa Liit on suutnud eh, eh, üle saada eriarvamustest, mis on piiriülese tervishoiuteenuste osutamise puhul, siin on tegemist elu ja surma küsimustega. Eh, me ei tohiks sega ajada eh, patsientide õigusi ja seda juttu eh, meditsiiniturismist, sest meditsiiniturism on väga ehm, tulus ja selle jaoks on tekkinud terve turg. sakslastel on väga lihtne näiteks minna kusagile eh, ehm, teise riiki selleks, et eh, näiteks saada paremaid ehm, hambaravi aga me peame mõtlema kõikidele patsientidele ja sellepärast viimastel aastatel oleme me eh, kaitsnud just eellubade põhimõtet. ma eh, tunnustan siin proua Krosteti tööd, kes oli raportöör. ma tahaksin eriti tuua välja selle edu, mis on saavutatud eh, rahastamise osas, e, e, selle osas, mis puudutab eh, kontaktpunkte erinevates liikmesriikides. aga eh, lugupeetud kolleegid, meie töö ei ole lõppenud, me peame astuma sammu edasi, nii et kaoksid erinevused üle kogu Euroopa. võrdsus patsientide kohtlemises on asi, mis tõepoolest teenib Euroopa kodanike huve. proua Lepage, poolteist minutit. härra president, härra volinik, proua minister. eelkõige toob see eh, direktiiv kaasa õigusliku selginemise, nagu kolleeg viitas, varem lõi selle õigusruumi Euroopa Kohus ja eh, me peame selleks olema tänulikud, selle eest olema tänulikud eh, proua Krostetile ja variraportööridele mul on väga hea meel, et siin räägitakse hüvitistest ja mul on ka hea meel, et siin on eellubade süsteem suurte kulude osas mm, näiteks haiglaravi osas. loomulikult me ei saa vältida olukorda, kus kodanikud pöörduvad äh, tervishoiuteenuste järgi välismaale, aga me peaksime vältima meditsiiniturismi ja sotsiaalkindlustussüsteemide kahjustamist. mul on selle Mm, menetluse osas aga mõned kõhtlused, see võib tekitada ebavõrdset kohtlemist liikmesriikide kodanike vahel. mis asi on see mõistlik ajaperiood, me peame äh, tagama, et see sõna mõistlik ei seaks ohtu patsientide õigusi. me peaksime ka tagama, et liikmesriikidel oleks finantssüsteemid, Äh, mis tagaksid, et patsiendid, eriti kõige haavatavamad, ei peaks kandma liiga suuri kulusid. me peaksime vältima administratiivseid äh, probleeme, mis piiraksid patsientide õigusi. Äh, kulude kompenseerimiseks on liikmesriikides erinevad süsteemid ja see võib samuti patsientidele probleeme tekitada, näiteks kui ühes riigis kompenseeritakse ainult kulude miinimum ja teises riigis midagi muud. Need on need punktid, mida tahaksin rõhutada härra Türm. suur tänu, daamid ja härrad. see eh, toob välja selged ja läbipaistvad õigused, eh, see tähendab, et olukord, kui mina lähen välismaale, on palju parem ja selgem, kui ta siiani on olnud direktiivi eesmärgiks on ka tagada, et ma saaksin parema kvaliteediga infot, kui ma lähen ennast välismaale ravima ja ma loodan, et selle direktiivi ellurakendamine valitsuste poolt äh, tagab ka seda. aga äh, see direktiiv ähm, ei lähe mõnes osas piisavalt kaugele. komisjon äh, unistab selleks, et sellest, et me kaotaksime piirid äh, Äh, ja sellega parandaksime riikide tervishoiusüsteeme. Äh, mul oli väga suur au koos töötada variraportööridega ja proua Krostetiga selleks, et öelda selge ei turismile ja selge jah sellele, et me kaitseme riikide tervishoiusüsteeme. jah, tervishoiuteenuse pakkumisel on riikidevahelisi kvaliteedi erinevusi, aga seda ei ole võimalik lahendada selle direktiiviga äh,, Ehm, seda tuleb lahendada tervishoiuinvesteeringutega liikmesriikides. härra Tallinn, mul oleks väga hea meel, kui nüüd, kui meil on see direktiiv olemas, hakkaksite ta ka uuesti üle vaatama eh, sotsiaalkindlustussüsteemide määrust. nüüd, kui on selge, kes maksab mille eest, tuleb äh, liikmesriike survestada, et nad paremini rakendaksid olemasolevaid akte ja mitte unistada tulevikust proua Sündbön, suur tänu, see direktiiv on võtnud konkreetseid samme, et äh, tuua kokku patsientide õigused piiriüleses tervishoius. mind huvitab see direktiiv sellepärast, et äh, see puudutab oluliselt minu äh, piirkonda Walesis. vaatamata sellele, et Ühendkuningriigi valitsus on läbi rääkinud kõikide Euroopa õigusaktide osas, ei vasta nende aktide tegelik rakendus ootustele minu peamiseks mureks on öö, või rõõmuks on see, et lahendatud on probleemid, mis puudutavad hüvitisi ja eellubasid. liikmesriikidel on õigus ot-, otsustada eellubade andmisel raviviiside võrdsuse üle eh, ja mitte seada ohtu oma tervishoiusüsteeme. nagu kolleegid eriti äh, härra Põuis on rõhutanud, on meil hea meel selle üle, et oleme sammu edasi astunud, kaitsenud paremini patsientide õigusi, laiendanud valikuvõimalusi ja samas on meil võimalus parandada Euroopa riikide äh, tervishoiusüsteeme ja tagada patsientide jaoks parem kvaliteet ja parem valik. suur tänu, härra Ferreira! selle direktiivi eesmärk on algusest peale selge olnud tervishoiuteenuste äh, kaasamine teenuste turu liberaliseerimisse. selle taga on finantsrühmitused, kes saavad laiendada oma kaubandustegevust ka äh, tervishoiutegevusele, tervishoiuteenustele Euroopa Liidus, see muudab tervishoiu kallimaks, kuna sellest tehakse suvaline mm, turul kaubeldav kaup see kahjustab kodanikke, eriti neid, kellel ei ole piisavaid ressursse äh, eratervisekindlustuse hankimiseks. kui see võetakse vastu, praegune direktiiv, isegi koos meie muudatusettepanekutega, tekitab see teatud riikides väga suuri raskusi, eriti Portugalis ja meie riikliku tervishoiuteenistuse seisukohast, sest see toob kaasa äh, suure kulu majandusele. Euroopa Liit äh, seab Äh, suuri tingimusi äh, riigi eelarvele avalike teenuste finantseerimise osas, aga nüüd ei ole seda äh, tähelepanu ähm, enam kuskil, kui äh, tulud tahetakse suunata hoopis erarühmitustele. kuidas oleks äh, kvaliteedi garantiidega? vaatamata sellele, äh, mida mitmed liikmed on öelnud, äh, eellubade süsteem tegelikult seda probleemi ei lahenda. aastal kaks tuhat seitse äh, jätsime tervishoiuteenused teenuste direktiivi alt välja ja me peaksime lähtuma samast lähenemisest. härra Paška. suur tänu, härra president, härra volinik tahaksin alustada sellest, et äh, ma olen natukene pettunud äh, nõukogu seisukohast selle direktiivi osas. kui nõukogu esimesel lugemisel ei võtnud vastu paljusid Euroopa Parlamendi headest muudatusettepanekutest. Euroopa Parlament äh, lõi juba esimesel luge-, lugemisel väga hea aluse ähm, selleks, kuidas muuta liikmesriikide äh, reegleid äh, nii, et patsiendid liigse jõupingutuseta ja kohtu poole pöördumuseta saaksid äh, ähm, tervishoiuteenust äh, ka teistes liikmesriikides. parlamendi seisukoha algne sisu on ka nüüd äh, teisel lugenemisel alles jäänud ja me oleme liikunud natuke läbipaistvuse suunas praegune tekst põhineb Euroopa Kohtu lahenditel, see pakub uusi lahendusi, uusi võimalusi meie kodanike jaoks tervishoiusüsteemis ja seetõttu me peaksime selle nii kiiresti kui võimalik ellu rakendama, aitäh. proua Runsulli. suur tänu, president. meil on kulunud aastaid ja lõpuks homme saame me direktiivi, mis äh, loob korraliku õigusliku aluse sellele, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid äh, minna välismaale ja saada seal tervishoiuteenust. kodanikud ei saa mitte ainult paremat infot, vaid nad saavad ka kasutada õigusi, mida Euroopa Kohus oma otsustes on tunnustanud juba pikki aastaid. Neil on võimalik Äh, riiklike kontaktpunktide kaudu äh, saada juurdepääsu äh, rahv-, piiriülesele tervishoiuteenusele ja nad ei pea enam tegema sellist hüpet pimedusse, mida tänapäeval mitmed patsiendid on teinud, mis puudutab haiglaravi, siis jah, patsiendil on kohustus taot-, taotleda eelluba ja see on vajalik selleks, et tagada riikide tervishoiusüsteemide stabiilsus. võib-olla me oleksime võinud teha veelgi rohkem patsientide äh, õiguste kaitseks, võib-olla näiteks äh, eelhoiatuste süsteemiga ja lubage mul veel kord rõhutada, kui hea meel mul on selle arutelu üle, mis äh, minu arvates on välja toonud ühise nimetaja, et tegemist on äh, olulise sammuga tuhandete patsientide jaoks üle kogu Euroopa. proua Kadenbach, palun, suur äh, tänu, härra president, nõukogu volinik ma saan aru, et poliitikute eesmärgiks on parandada kodanike elukvaliteeti ja tervishoiusektoris ei ole see praegu lihtne ülesanne, eelkõige kuulub see ülesanne liikmesriikidele, nad peavad tagama, et kodanikel oleks parim võimalik juurdepääs tervishoiuteenustele, olenemata nende päritolumaast või elupiirkonnast. siiski paljudel juhtudel vaatamata jõupingutustele ei saa patsient ravi kodus, vaid ta peab minema välismaale ja käesolev direktiiv kirjeldab patsiendi õigusi ähm, ilma, et tekitaks õiguslikku segadust või bürokraatlikke lisatakistusi. läbirääkimised on olnud pikad, aga minu arvates ka edukad arvan, et oleme põhimõtteliselt arvesse võtnud kõiki huvirühmi ja kõiki olulisi aspekte ja usun, et direktiiv saab olema väga kasulik, aga ainult juhul, kui see äh, rakendatakse ellu korralikult. ja ma kutsuksin veel üles äh, ähm, pöörama tähelepanu ka ennetavale ravile ja ennetustegevusele. me peame tagama kvaliteetse tervishoiuteenuse, juurdepääsu ravimitele ja madalad kulud. suur tänu, proua Riis. mikrofoni ei ole. Äh, härra president, äh, proua minister, härra volinik ma, ka mina tahtsin kiita raportööri proua Grostetti, kes võttis teatepulga üle kolleegilt äh, John Bowesilt. ka eesistuja on kiitust väärt äh, keerulise kompromissi leidmise eest, äh, nagu ka eesistuja ise viitas äh,, Äh, mõned liikmesriigid olid, mm, suhtusid natukene vastumeelselt sellesse. Mm, direktiivil on ka tugev äh, sümboolne väärtus. iga Euroopa patsiendi õigus on äh, taotleda raviteenust välismaal ja saada selle eest hüvitust, samuti ka saada pädevat infot. nii saame ka praeguse tekstiga mm, vähendada meditsiiniturismi riski, aga äh, tekst on üldiselt hea, aga teatud harva esinevate haiguste puhul me peame ka tunnustama, et või tunnistama, et tegemist on ainult ühes esialgse sammuga ja me peaksime veel edasi minema. härra Tšimanski, palun. Äh, härra president, äh, proua minister, volinik ähm, ideaalseid õigusi ei ole, on eelised ja puudused ja see direktiiv tõenäoliselt annab meile lootust rohkem kui hirme. see puudutab ka tervishoiuteenuse ulatust. on selge, et äh, suuremad hirmud on vaesematel riikidel, nendel, kes alles äh, äh, arenevad Ehm, samuti tervishoiukulud nendes riikides on madalamad e, ja seetõttu pakub äh, ka direktiiv äh, nende riikide kodanikele palju lootusi. loodetavasti direktiiv juhib ka mm, patsientide tähelepanu tervishoiu riiklikule alarahastamisele, mis mõnel juhul kahjustab äh, inimeste põhilist vara, milleks tervis on. ja ähm, mul on ka hea meel kaitseklausli praeguse sõnastuse üle. proua Vils, palun. suur aitäh direktiivi eelnõu, mis puudutab patsientide liiv, liikumist, võib äh, tuua kaasa olukorra, kus tervishoiule hakatakse lähenema teenustepõhiselt ja kõik taandub kõige madalamale ühiskordajale. meie fraktsioon on selle vastu, et inimese rahakott on see, mille põhjal otsustatakse ja et patsiendist saab klient. direktiiv annab äh, Eh, võimaluse saata patsiente välismaale, kuna seal nad saavad odavamat ravi. Eh, see aga mõjub kahjulikult konkurentsile tervishoiu eh, sektoris, näiteks kui saja kilomeetri kaugusel teispool piiri on ravi odavam ja patsient saadetakse sinna, siis tähendab seda, see seda, et patsient ei saa ju enam ravi kod-, koha peal. tulemuseks on see, et tervishoiusektoris rakendatakse ka sellist uusliberaalset turu põhimõtet ja äh, patsientide huvid jäävad tagaplaanile. seega ma tahaksin teilt, kolleegid, teada, kas teie tõesti soovite äh, soodustada patsientide turismi? mina arvan, et tervishoid peaks olema patsiendile võimalikult lähedal. tegemist on äh, ja tervishoid peaks olema kõigile kättesaadav võrdsetel alustel. järgmisena proua Rosbach, palun suur aitäh, president. mitte ükski patsient ei soovi minna ravile välismaale, kui neid saaks ravida ka kodus. aga sellele vaatamata on meie ees praegu siiski dokument, mis on antud tingimustes parim võimalikest. tervishoiusüsteemid eh, selle ettepaneku läbi ju ei hävi. patsientidel on võimalus saada paremat ravi välismaal Äh, patsientidel on võimalus minna välismaale, kui äh, äh, vastav raviteenus ei ole kättesaadav nende oma kodumaal, see on eriti oluline haruldaste haiguste puhul näiteks äh, on, Euroopas on väga vähe keskusi, kus üldse haruldasi haigusi ravitakse ja minu meelest on väga hea, et patsientidel on võimalus nüüd nendesse keskustesse minna. Äh, loomulikult ei tähenda see direktiiv nüüd seda, et raviasutused kolivad kuhugi mujale. ja lõpetuseks tahaksin proua Krosteti suurepärase töö eest tänada. aitäh ja nüüd proua Lukas Šiševska suur aitäh, president, volinik. kõigepealt tahaksin ma õnnitleda proua Grostetti, meie raportööri, kes on äh, tõesti väga raske tööga hakkama saanud. selle raporti koostamine polnud kerge, sellepärast et liikmesriikide huvid olid erinevad ja ka tervishoiusüsteemid riigiti on erinevad. kompromissile jõudmine Äh, kompromissi saavutamine äh, lootuste ja suutlikkuste vahel nõudis väga suurt vilumust läbirääkimistel, aga ka oskusteadmisi antud valdkonnas me kõik äh, mõistame, et siin direktiivis kõneldakse piiriülestest õigustest, mis patsientidel on. ja see on eriti oluline nende, nendele patsientidele nendes riikides, kus võib-olla arstiabile juurdepääs ei ole just kõige parem mul on väga hea meel, et meil õnnestus läbirääkimiste käigus äh, muuta liikmesriikide suhtumist, kes olid algul selle direktiivi vastu meelestatud. Äh, see direktiiv äh, parandab juurdepääsu tervishoiule ja parandab patsientide ravivõimalusi. direktiiv tugineb just nimelt patsientide õigustele ja mitte rahale. ma tahaksin öelda veel seda, et see direktiiv mõjutab Äh, positiivselt mitte üksnes patsientide tervishoidu, vaid aitab parandada ka tervishoiusüsteemi paljudes liikmesriikides. tuleks rõhutada veel ka seda, et see direktiiv on esimene oluline samm patsientide liikuvuse suunas, patsientide õiguste tõhustamise suunas ning selle lõhe ületamise suunas, mis on äh, teenuste osutamise kvaliteedi vahel erinevates liikmesriikides. ja nüüd härra Perello Rodriguez, palun. aitäh, president ma arvan, et äh, on täiesti õige kiita proua Krostetti, äh, proua Rootberendit äh, tehtud töö eest. rahvatervishoid on see, mis on selle ettepaneku asuse, aluseks ning see direktiiv hoolitseb, kannab hoolt siis selle eest, et patsientidel tõesti oleks võimalik saada raviteenust siis, kui neil seda vaja on nii selles eh, nii see riik, kes tagab patsiendi ravikindlustuse kui ka liikmesriik, kus patsient ravi saab, peavad tegema koostööd. ning see tõesti on oluline samm edasi, seda ma tahaksin rõhutada eh, selleks, et kõikidel liikmesriikidel oleks eh, võiks, võrdsed tingimused, me peame hoolitsema ka selle eest, et patsientidel tõesti oleks võimalik ühest riigist teise minna. meil on vaja Äh, äh, korralikku süsteemi, mis hoolitseks selle eest, et patsiendid tõesti saaksid välismaal ka korralikku ravi. aitäh ja nüüd saab sõna härra Uski. suur aitäh, president, daamid ja härrad. Need teie hulgast, kes siin Euroopa Parlamendis on olnud juba pikemat aega, mäletavad, kuidas see direktiiv alguse sai. tegemist on väga pika looga. kõigepealt meil oli proua Gerhardti raport, mis pidi lubama teenuste vaba liikumist Euroopa Liidus. me jätsime sealt välja ühe osa ning leppisime kokku, et tervishoiuteenused äh, tuleks eraldi õigusaktis käsitleda. järk-järgult äh, jäigi teenuste direktiivist välja siis tervishoiuteenuste vaba liikumine ja jäi ainult see osa, mis äh, kirjeldab siis patsientide õigust vabale liikumisele Euroopa Liidus äh, siis äh, ja võimalust siis taotleda mujal tervishoiuteenuseid. ma tahaksin rõhutada, et mõnikord meie pühendumus Euroopale puudutab rohkem sümboleid ja lippe ja, ja mitte neid tegelikku vabadusi, millel see liit peaks rajanema arvestades ähm, erinevate liikmesriikide äh, muret, äh, näiteks muret tervishoiukulude pärast, äh, seda kõike arvesse võttes tahaksin ma öelda, et see direkt-, direktiiv ei ole täiuslik, aga see on siiski õige samm õiges suunas ja ma tahaksin raportööre tänada. ja nüüd saab sõna härra Schnellhardt. aitäh, mul on väga hea meel, et lõpuks ometigi on see direktiiv valmis saanud meil ei ole enam vaja muretseda, et õigusraamistik võib-olla kukub kokku. ma tahaksin tänada raportööri ja tema meeskonda, samuti Belgiat, kes oma eesistumise ajal tegi väga palju tööd, et me oleme saavutanud praegu sellise äh, rahuldava tulemuse liikmesriikidel on õigus piirata ravi teistes liikmesriikides, see õigus on nüüd selgemalt piiritletud, äh, varem asjad niimoodi ei olnud nüüd aga meil on äh, siis direktiivis äh, selgelt paika pandud need kriteeriumid, mille alusel võib taotluse ravi, äh, ravi saada teises riigis tagasi lükata. ma arvan, et kuuskümmend tuhat inimest, kes on näiteks elundite siirdamise ootejärjekorras, saavad sellest direktiivist kindlasti tasu, kasu me oleme selle direktiiviga astunud olulise sammu just nimelt ooteaegade vähendamiseks ja selleks, et aidata ka neid miljoneid inimesi, kes põevad haruldasi haigusi. me saame nüüd äh, neid inimesi paremini ravida, kui nad lähevad välismaale mina ei usu, et see direktiiv tekitaks mingi äh, meditsiiniturismi Euroopas, sellele viitavad küll vasakpoolsed, aga ma ei usu, et see on eriti tõenäoline. Äh, proua Estrela järgmisena. aitäh, president. see ettepanek äh, on suure töö ja läbirääkimiste tulemus. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, proua Wallist, proua Krostetti ja proua Roth-Berendit selle töö eest, mida nad on teinud ma avaldan tunnustust sellele edule, mis on saavutanud, meil on nüüd olemas rohkem tagatisti äh, raviteenuste kvaliteedi kohta. aga ma arvan, et me oleksime võinud tegelikult veelgi kaugemale minna ja just nimelt selles osas, et tagada rohkem võrdsust paljud patsiendid, eriti need, kes tulevad kehvematest oludest, ei soovi saada äh, ravi välismaal, neil on keelelised äh, probleemid, neil puudub seal perede toetus, äh, inimesed, kes on jõukamal järjel, ei pea selliste takistustega silmitsi seisma ma arvan, et paljudes liikmesriikides võiks see direktiiv soodustada investeeringuid äh, just nimelt tervishoiusüsteemi. ma loodan siiski, et selle direktiivi ellurakendamine vähendab ebavõrdsust tervishoiu vallas, aitäh. proua Mäkkines. aitäh, president ja nagu teisedki, äh, tervitan ma seda arutelu ja seda direktiivi ning tahaksin raportööri tänada, aga ma olen võib-olla pisut ettevaatlikum kui mitmed kolleegid. Äh, äh, siit aruteludest jääb mulje, et nüüd on piiriülese tervishoiuga kõik korras, aga me siiski peame ju väga palju tööd tegema veel, et see direktiiv hakkaks toimima ma, volinik ütles, et on selge, et kõigil liikmesriikidel tuleb teha investeeringuid oma kodusesse tervishoiusüsteemi, et kodanikele parimat ravi osutada. Äh, tõesti väga hea on, et me saadame liikmesriikidele sellise sõnumi, eriti neile liikmesriikidele, kus äh, näiteks äh, ootejärjekorrad on väga pikad, nagu minu kodus Iirimaal. inimesed soovivad saada ravi võimalikult kodule lähedal inimesed Iirimaal näiteks on protesteerinud sellepärast, et kohalikke haiglaid on suletud see direktiiv võib äh, toimib, toimida, kui ta tõesti sunnib liikmesriike ja tervishoiuteenuse osutajaid äh, pöörama tähelepanu teenustele kodus ning nende teenuste osutamist parandama neile inimestele, kes neid teenuseid tõesti vajavad, sest nende teenuste eest tuleb niikuinii nii maksta, kui kodanikud lähevad välismaale. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et inimestel juba on võimalik, eh, on õigus eh, reisida raviteenuse saamiseks mujale vastavalt määrusele kaheksa, kaheksa, kolm, aga nad ei ole sellest õigusest teadlikud, kui nad teaksid, siis meil oleks palju rohkem patsiente, kes läheksid välismaalt ravi otsima. nii et, et informeerigem kodanikke sellest, millised on nende õigused ja hoolitseme selle eest, et me ei peaks üle piiri minema, aga ravi otsima, aga kui me peame, siis me peaksime seda saama teha vabalt ja saama neid teenuseid, mida me vajame. ja nüüd proua Hertsog Äh, president, äh, ma tervitaksin siin esmakordselt Ungarit eesistujana ja minu arvates on tõesti tegemist väga erilise direktiiviga ja väga hea, et tervishoiuteenused jäid teenuste direktiivist välja. ma tahaksin tänada raportööre ja variraportööre ja samuti John Bowist me ei tohi kahtluse alla seada liikmesriikide kohustust osutada häid tervishoiuteenuseid, nad on kohustatud seda tegema. see direktiiv eh, tegelikult ei ole mõeldud rikastele inimestele, see on just mõeldud, mõeldud selleks, et tagada kvaliteetne eh, raviteenus haruldaste haiguste korral. samuti võimaldab see direktiiv paremini ära kasutada eh, näiteks ütleme Ungari Äh, ravi, raviveeallikaid ja nõnda edasi äärmiselt oluline on, et me astume selle direktiiviga olulise sammu edasi, nii et, et patsiendid tõesti tunnetaksid, et Euroopa Liit hoolitseb nende eest. ja nüüd härra Kaasa, aitäh! väga paljud meie äh, seast peavad tervist iseenesestmõistetavaks, seda siis, kui me oleme terved ja meil ei ole mingit ravi vaja aga kui meie tervis halveneb, siis me saame tegelikult aru, kui hea ja oluline tervis on ja kui oluline on, et oleks tervishoiusüsteem, mis tagab kvaliteetse arstiabi. vaja on süsteemi, mis oleks tõesti tõhus. Euroopa äh, kodanikel on võimalik saada raviteenust teistest liikmesriikidest, juhul kui need ei ole võimalik ravida nende enda koduriigis me ei tohiks unustada, et selline valik ravi saada välismaal peaks olema siiski viimane võimalus ja seda ei tuleks väga soosida e, nagu ma ütlesin, see peaks olema siiski viimane väljapääs, aga kui muud valikud ei ole, siis me tõesti peame hoolitsema selle eest, et ei oleks liigset bürokraatiat, et e, oleks tagatud raviteenuste kättesaadavus ja ohutus. ja liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, kuidas oma tervishoiusüsteeme Äh, kaitsta selle surve eest, mis äh, võib tänu sellele direktiivile tekkida. on äärmiselt äh, oluline, et liikmesriikidel on õigus eellubadele, on selge, et need reeglid, mis praegu on, ei ole järjekindlad ja selged, aga mm, ma, nagu me oleme näinud, me suudame alati leida lahendusi ja pakkuda oma kodanikele parimaid teenuseid. aitäh ja järgmisena proua Roitova president, minu jaoks on see suur kergendus, et parlament on lõpuks ometi saavutanud poliitilise kokkuleppe patsientide õiguste osas piiriüleses tervishoius. siiamaani on otsuseid langetanud ainult Euroopa Kohus ma loodan, et see kompromiss paneb paika ravi hüvitamise äh, tingimused. ma tahaksin tänada proua Krostetti ja ka härra Põuist tehtud töö eest, selle eest, et nad tõesti saavutasid selle vastuvõetava kokkuleppe, mis sisaldab ka mitmeid olulisi kaitseklausleid. ma arvan, et see direktiiv muudab haruldaste haiguste ravi kättesaadavamaks paljudele eurooplastele ning vähendab ka äh, ooteaega. ja see tähendab, et ka minu suured ambitsioonid tervishoiu vallas on lõpuks ometigi äh, realiseerunud. ma tahaksin meenutada, et äh, meil seisab veel palju tööd ees, nagu näiteks online raviteenused ja nõnda edasi, aitäh! aitäh! härra Stolojan aitäh, president, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, proua Jürit äh,. ma soovin talle tema töös edu. samuti Ungarile, meie uuele eesistujamaale tervikuna ma tahaksin tänada ka selle raporti autoreid. nagu te teate, äh, Rumeenia on üks nendest riikidest, Äh, kes suhtus reservatsioonidega tervesse ritta kompromissidesse, mida nõukogus saavutati. Need reservatsioonid ei tähenda seda, et Rumeenia oleks vastu piiriülesele tervishoiule. aga äh, me väljendasime oma muret. Rumeenia valitsus väljendas muret äh, selle süsteemi äh, rahalise jätkusuutlikkuse üle ja selle piiriülese mõõtme üle, mis selle kõigega kaasneb. sest nagu te teate, on olemas liikmesriike, kus äh, sissetulekud on väga väikesed. jah, ma usun, et, et tervishoiusüsteemi reform liikmesriikides on äärmiselt oluline. ma usun, et selles osas peaks ähm, Euroopa Komisjon tegelema aktiivsemalt, pöörama rohkem tähu, tähelepanu äh, ravisüsteemide reformile ja nüüd saab sõna proua Klaas. me astume väga olulise sammu edasi oma patsientide huvides ja see on suurepärane me teame, kes on selle raporti taga, äh, John Bowist, teda võib pidada selle raporti isaks, aga nüüd on meil ka raporti ema, Francois Grostet. suur aitäh neile tehtud töö eest me teame, et me ei äh, saavuta edasiminekut äh, kiiresti, aga selle direktiiviga on meil vähemalt alus, millele tugineda. olukord ei ole sugugi lihtne, meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, kelle lähtepositsioonid on erinevad, nende tervishoiuteenused on era-, erinevalt korraldatud, kindlustussüsteem on erinev, äh, eelloa taotlemine selleks, et saada ravi teises riigis, on minu arvates õige viis, kuidas äh, oma kohustusi täita, äh, kuidas hoolitseda oma sotsiaalkindlustussüsteemi eest ja samas tagada siiski kõigile patsientidele juurdepääs teistes liikmesriikides pakutud teenustele. tegemist on näiteks olulise sammuga just nimelt haruldaste haiguste vallas, sest mitte kõigil liikmesriikidel äh, ei ole, mitte kõigis liikmesriikides pole nende ravi võimalik kõik kodanikud saavad sellest direktiivist kasu. see tagab inimestele parema juurdepääsu ravile. minu kodukohas on piiriüleste tervishoiu teenuste tarbimine tõesti igapäevaelus väga oluline. aitäh ja nüüd härra Fernandes. aitäh kolleegid, see direktiiv tagab selle, et iga inimene Euroopa Liidus omab juurdepääsu tervishoiule, tegelikult inimeste õigus ravile on, on Euroopa Kohus juba tunnistanud, aga tänu sellele direktiivile on inimeste selle õiguse teostamine muutunud kergemaks. inimestel on õigus saada hüvitist ravi eest välismaal ma arvan, et see kõik aitab tugevdada Euroopa kodanike vahelist solidaarust, solidaarsust, lühendab ootejärjekordi ning loob stiimuleid meditsiiniuuringuteks. haruldased haigused on prioriteediks. inimene võib lasta endast diagnoosida tõesti keskuses, kus eh, nende haigustega kõige rohkem tegeldakse. niisiis Äh, igatahes ähm, äh, kasu saavad sellest direktiivist need, kes on tõesti kõige paremini informeeritud. Portugalis, minu kodumaal, on suurepärane tervishoiusüsteem, äh, aga me leiame, et me ei tohi siiski sellest direktiivist kõrvalseisjateks jääda, me peame selle direktiivi heaks kiitma ja tagama head raviteenused kõigile Euroopa kodanikele, kes neid vajavad. nii et, et äh, suur aitäh meie suurepärasele raportöörile, kes on teinud fantastilist tööd, aitäh! Just... ja nüüd algab meil vaba mikrofon, meil on seitseteist kõnesoovijat, sõnasoovijat ja kuna teema on äärmiselt oluline, siis ma annan sõna kõikidele, aga palun pidage kindlasti kinni sellest üheminutisest kõneajast ja ma ütleksin siis eh, eh, emale ja isale, proua Krostetile, härra Põusile ja variraportööridele, et eh, patsiendid on rääkinud, Euroopa Parlament on kuulanud. kõigepealt proua Soogo, üks minut. härra Soogo. patsientide õigused lõpp, lõpu tegemine eh, järjekordadele, mitteeksisteerivad meditsiinieksperdid, niisugune süsteem hakkab kaduma. Te saate ju kõik aru, millised on probleemid, millised on mured nendes maades, kes ei saa eh, kulutada tervishoiusüsteemile väga palju raha. Eh, kõneleja kaotas mikrofoni kui me ütleme jah sellele dokumendile, siis me tegelikult palume Euroopa Liidu eh, vaesematel inimestel eh, veel rohkem panustada. ma loodan tõepoolest, et me leiame lahenduse, niisuguse lahenduse, mis Eh, lubab probleemidest üle saada. minu koduriigis näiteks on hambaravi eh, vägagi konkurentsivõimeline. järgmine kõneleja, suur tänu eh, mina olen igatahes väga mures selle pärast, Ehm, et ühes liikmesriigis saavad ehm, tervishoiujuhid öelda, et teises liikmesriigis tuleb rakendada mingisuguseid eh, karistuslikke meetmeid, et see on võimalik ainult, kui tegemist on ehm, eh, piiriülese tervishoiuteenusega näiteks doktor Hausmandi juhtumist, eh, keda eh, süüdistatakse eh, tapmistes. näiteks West Suffolki, Suffolki haiglas oli üks juhtum ähm, ähm, kus tõepoolest on võimalik rakendada halbu praktikaid, mis panevad patsiendi tervise hädaohtu. katkestatakse kõnelejad, proua Morvai. suur tänu, president. mina tahaksin küsida äh, Ungari äh, esindaja käest nõukogus, et selle kuue kuu jooksul, mil Ungari on eesistuja, et äh, valgustataks endiste kommunistlike riikide vajadusi meie arutame praegu siin seda teemat, räägime tervishoiusüsteemist, tervishoiuteenuste pakkumistest üle Euroopa piiriüleselt, siis me ei tohi ju selle juures unustada, et Ungaris näiteks eh, arst töötab nii madala palga eest, nagu näiteks eh, teistes liikmesriikides makstakse sanitarile. Nad saavad tunnis ainult viisteist eurot ja kas ei oleks tõepoolest, kas ei ole amoraalne, et me räägime siin praegu, et tegemist on suure võiduga? proua Oviir, proua Oviir, kas te olete kohal? üks minut, palun.

tervishoiusüsteem eh, on äärmiselt oluline, see dokument on äärmiselt oluline, aga see toob kaasa ka teatud tagajärjed liikmesriikide tervishoiusüsteemidele. siin on need vastuolud välja toodud. me arvame, et selle direktiiviga eh, paranevad liikmesriikide eh, tervishoiusüsteemid nüüd on võimalik pakkuda patsientidele valikut ja eelarvet liikmesriikides tervishoiu osas lõhki ei lööda, sellepärast et on olemas eellubade ähm, süsteemid, ka e-tervis on väga mõistlik lahendus, mis paist-, mis pakub äh, paindlikkust. me toetame seda äh, tööd siin eh, pakutakse patsientidele kõige paremat teenust, aga samal ajal kaitstakse riikide liikmes, eh, tervishoiusüsteemide eh, sõltumatust. härra Kelly. aitäh selle võimaluse eest sõna võtta. see arutelu oli äärmiselt huvitav see oli väga hariv, eriti arvestades seda, et Euroopa Liit annab prioriteedi patsientidele seal, kus nendel ei ole võimalik saada ravi, väga hea, et kasutatakse ühe akna süsteemi selle informatsiooni saamiseks. samal ajal arvan ma, et see direktiiv ähm, sunnib kõiki liikmesriike eh, pakkuma kõikidele patsientidele korralikku terviseteenust ning lõputus, lõpetuseks ütleksin nii, et tervishoiuteenuste tase ja kvaliteet on äärmiselt oluline kõikidele. härra Tabadi, suur tänu äh,. volinik Tali riigisekretär Küüri. ma tahaksin tänada äh, proua Krosteti selle raporti eest. tooksin välja mõned punktid. kõige väga oluline on see, et luuakse kontaktpunktid patsientide jaoks. on oluline, et patsiendid täpselt teaksid, millised on tingimused oluline, et ka riigid teaksid, mis tingimustel saab anda välja e-lubasid Eh, põhireegel peab olema selline, et ühte eh, patsienti ei eelistata teisele, see on väga oluline eh, Ida-Euroopa riikidele, eriti piirilähedastes regioonides, räägiksime siin Austriast, Saksamaast, Rumeeniast, Ungarist ja nii edasi, kus keele ja riigi piirid ei lange kokku. ja seal on ka Äh, rakendamata äh, potentsiaal tervishoiuteenuste osas ning nüüd on seda võimalik kõiki ära kasutada. järgmine kõneleja, president, äh, juurdepääs piiriülesele tervishoiuteenusele on eeltingimuseks, et patsiendid saaksid kõige paremat ravi. meil on selle jaoks aga tarvis selgeid reegleid meil on tarvis toetada patsientide õigusi läbi nende teavitamise ja koostöö edendamise liikmesriikide vahel. oluline on tagada, et antakse piisavalt palju ka infot piiriülese tervishoiu kohta. sellised teavitusprogrammid saavad aidata kaasa patsientide informeerisele informeerimisele, süsteemide paremale toimimisele ning kuritarvituste vähendamisele. me arvame, et me arvame, et siis äh, saame me kõige, kõige paremini rakendada selle direktiivi. suur tänu, härra Baltsiitis! taip pat sveikinu visus pranešėjus šios svarbos dokumento sukūrimo. suur tänu! ma tahaksin tänada kõiki inimesi, kes selle dokumendi koostamisse panustasid. meil on tarvis rohkem infot selle kohta, kuidas saada tervishoiuteenuseid teistes liikmesriikides ning kuidas on võimalik saada järelravi. praegusel hetkel liikmesriikide dokumendid teistes riikides ei toimi, samuti on raske saavutada juurdepääsu infole. teadusprogress pole samuti võrdsel tasemel liikmesriikide vahel. uus süsteem võimaldaks ära kasutada siseturu eeliseid ning see aitaks kaasa ka reformidele tulevikus liikmesriikides. suur tänu, härra Jakolino! signor presidente questo provvedimento è sicuramente un provvedimento. suur tänu president tegemist on ilmselgelt suure üldise reformiga ja seetõttu on tarvis tervitada raportööri me räägime siin piiriülesest koostööst mis suurendab patsientide usaldust ja liikumisvabadust euroopa liidus seda liikumisvabadust tunnustatakse praegu erihaiguste või haruldaste haiguste puhul, mille puhul on tarvis kiiresti reageerida. see on kõik osa meie üldisest tervishoiusüsteemist. üldiselt on meie tervishoiusüsteemid nüüdseks elektroonilised samas võib selle meetmega koos käia ka tulevikus Euroopa akrediteerimissüsteem. suur tänu. proua Sinelova. Vážené kolegyně a kolegové, cílem kompromisního návrhu austatud parlamendisaadikud, kompromissettepaneku ettepanek nüüd pärast kaheaastast läbirääkimiste, läbirääkimiste perioodi on tagada läbipaistvus patsientidele ja see on ka tagajärg, arutelude keerukus on näidanud, kuivõrd erinevad on süsteemid erinevates liikmesriikides ja kui erinevad on ka majanduslikud tingimused, mille alusel patsientidele antakse arstiabi. Tšehhi Vabariigis hetkel me näeme seda, et väga palju arste lahkub töölt, seda täpselt nende samade keeruliste süsteemide tõttu ja probleemide tõttu. ja nüüd aja jooksul me näeme, kas äh, selle direktiivi tagajärg on positiivne või mitte, loodetavasti see on positiivne. palju tänu, äh, proua Omen Reuten. tundub, et teda enam saalis ei ole, seega saab sõna härra Mikolasik Eh, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovol... palju tänu, austatud president, kallid kolleegid. tahaksin avaldada tunnustust eh, raportöörile. ning eh, raporti autoritele, kes on teinud tööd selle seadusandluse kallal selleks, et saavutada piiriülene arstiabi ja tahaksin öelda seda, et senini ei ole antud valdkonna seadusandlus olnud piisavalt selge, mis on tekitanud probleeme, eriti just haruldaste haiguste puhul. mul on väga hea meel, et direktiiv sisaldab erisätted just selliste patsientide jaoks, mis tähendab seda, et ähm, tänane, see, tänasest seadusandlusest äh, saavad kasu kõik patsiendid, see on väga oluline samm äh, saavutamaks patsientide liikuvust Euroopa Liidus. aitäh. aitäh, härra Pirillo, palun. Mm, suur tänu, president, juurdepääs piiriülesele tervishoiule on äh, senini olnud piiratud Euroopa Liidus, äh, ooteajad on olnud väga pikad, äh, on olnud raskusi, probleeme rahastamisega, leidmaks selle, kes vastutab finantseerimise eest näiteks operatsiooni järgsel ajal, nii et see õigusakt on väga oluline selleks, et parandada koostööd liikmesriikide vahel, ja selleks, et parandada ka kvaliteeti ja, ja ohutust patsientide jaoks. nüüd on patsientidel võimalik teada saada, millist arstiabi on võimalik saada teistest riikidest, millised on mm, taotlusmenetlused, millised on apellatsioonimenetlused ja see enam ei sõltu majanduslikust võimekusest, vaid informeeritud valikust aitäh, proua Morgunaite, palun. aitäh, president, tahaksin avaldada tunnustust raportöörile ja kõikidele teistele, kes on andnud oma panuse selle väga olulise dokumendi koostamisse. tegemist oli väga pika teekonnaga, leidmaks kompromisse, esitatud on ka teatud skeptilisi arvamusi just hindade osas ehm, või siis ka meditsiinilise turismi osas, siiski ma usun, et siin direktiivil on piisavalt paindlikke sätteid selleks, et negatiivseid mõjusid tasakaalustada. oluline on tagada inimestele võimaluse liikuda ringi Euroopa Liidus ja eh, vabalt saada teenuseid, see on kõige olulisem. kõige suuremaks takistuseks äh, saab olema keeletakistus või infopuudus, selleks on meil vaja luua kontaktpunktid ja rohkem hoolt kanda oma inimeste eest, sest see on väga oluline. vaid harmoneeritud jõupingutuste kaudu on meil võimalik häid tulemusi saavutada. aitäh, härra Arsenis, palun. palju tänu, president, austatud volinik, austatud daamid ja härrad. me räägime siin direktiivist mis ähm, tõepoolest tegeleb äh, teistes riikides äh, meditsiiniteenustele juurdepääsu pakkumisest. see juurdepääs on juba olemas, aga käesolev direktiiv sätestab teatud harmoneeritud ühised tingimused ja sätted. nõustun kolleegidega, kes ütlesid, et äh, pakutavad meditsiiniteenused peavad olema kvaliteetsed ja inimestele tuleb tagada juurdepääs nii, nagu neil on see juurdepääs oma riigis. samas on olukordi, näiteks haruldaste haiguste puhul, eh, kus inimestel on vaja minna teise riiki selleks, et saada tervishoiuteenust. Eh, tervitan ka neid sätteid, mis puudutavad tervishoiuteenuseid eh, spaades. see kõik on väga hea, sest meil ei ole väga palju ressursse meie käsutuses ja see aitab ähm, inimestel saada ähm, rohkem ressursse ja vahendeid. aitäh, proua Carvalho, palun. president, senhor comissar, senhora ministra, a presente directiva estabelece regras para facilitar o acesso a austatud daamid ja härrad, see direktiiv aitab kaasa äh, sellele, et ähm, edendada juurdepääsu piiriülestele tervishoiuteenustele, tagamaks kvaliteet ja äh, ohutus äh, direktiiv kujutab endast põhiväärtusi, universaalset juurdepääsu kõigile kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ning võtab aluseks solidaarsuspõhimõtte, mis toob selgeid eeliseid kaasa patsientidele, eriti nendele patsientidele, kes põevad haruldasi või väga raskeid haigusi, kes saavad juurdepääsu tippkeskustele, mis on spetsialiseerunud just konkreetsetele haigustele see on järjekordne näide selle kohta, kuidas Euroopa saab toimida meie e, kodanike huvides, seetõttu tahaksin veel kord tänada kõiki, kes on töötanud nii e, komisjonis, nõukogus kui parlamendis e, selle direktiivi kallal. aitäh, proua Karavalja. ja viimane, kes saab sõna nüüd, on proua Papadopoulou. suur tänu, härra president piiriülesed äh, tervishoiuteenused on tõeliselt vajalikud ja see direktiiv loob aluse selliste teenuste osutamiseks, aga me peame tunnistama, et on veel väga palju tühimikke, eriti mis puudutab spetsialiseeritud arstiabi, nii et aga patsientidel peab olema võimalus minna sinna, kus selliseid teenuseid saab. Euroopa Liidu direktiiv loob automaatselt uued väljakutsed ja liikmesriikide tervishoiuasutused peavad nüüd oma tegevuse vastavusse seadma selle direktiiviga ja sellest tulenevalt me peame eh, tegema tõsist tööd eh, nende võrgustike eh, kallal ja koostööd liikmesriikide vahel selleks, et kõik saaksid tagada head tingimused tervishoiuteenuste osutamiseks ja et meil oleks võimalik parandada selliste piiriüleste teenuste kvaliteeti, see on põhiline väljakutse, mis meie ees seisab. suur tänu ja sellega me oleme lõpetanud vaba mikrofoni. kuulame nüüd ära kõigepealt volinik John Talli, kes võtab sõna äh, komisjoni, komisjoni nimel, palun. Thank you very much, Mr President, minister. suur tänu, president, härra minister, auväärsed saadikud veel kord sooviksin ma õnnitleda parlamenti suure töö eest selle direktiivi kallal. ma olen väga rahul, et see direktiiv vastu võetakse. tuleb tunnistada, et ma ei ole nõus väitega, et see algatus edendab tervishoiuturismi või aitab kindlustusettevõtetel kulusid vähendada. see pigem aitab tagada, et abi vajavatel inimestel on parem võimalus tervishoiuabi saab ka saada. ma usun, et direktiiv on murrang Euroopa kodanike tervishoiu olukorra parandamisel. proua McInnes ja proua Rott-Berend ja teised ütlesid meeldivalt, et see peaks olema stiimul liikmesriikidele investeerida oma tervishoiusüsteemidesse. ma olen avalikkuses korduvalt selle direktiivi puhul öelnud, et me ei soovi muuta oma kodanikke nomaadideks, me soovime, et meie kodanikud saaksid parimat teenust kodumaal. selle direktiivi puhul on Euroopa õigustikku sisse kirjutatud patsientide õigused ja piiriülene tervishoid. see, mida ütles proua Barbanova, mis puudutab äh, koostoimimisvõimealaseid ettepanekuid, siis tuleb tunnistada, et koostoimimisvõime on võtmetähtsusega ka selle direktiivi ellurakendamises, sest seda direktiivi ei ole minu arvates võimalik korralikult ähm, ellu rakendada, ilma et meil oleks koos toimivat e-tervisesüsteemi. samas on meil tarvis parandada tervishoiusüsteemide kvaliteeti. ma ootan vägagi koostööd nüüd liikmesriikidega selle direktiivi ellurakendamise kallal üle terve Euroopa Liidu. teha on veel nii mõndagi nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil, tagamaks, et koostöö Euroopa Liidu tervishoiusüsteemide vahel muutuks ka tõsiasjaks. Te võite mind usaldada, mina ühendun täiesti selle direktiivi ellurakendamisele, suur tänu! suur tänu, härra volinik! järgmisena saab sõna proua Kiöri. tere tulemast teilegi uues ametis nõukogu eesistujana. palun. kolleegid, auväärsed parlamendisaadikud, härra volinik, raportöör, ma tänan teid selle viljaka mõttevahetuse eest, mis tõi välja kõige raskemad ja tähtsamad punktid selles küsimuses nii nõukogu kui parlamendi jaoks viimaste aastate läbirääkimiste jooksul. mul on meeldiv kuulda, et suurem osa saadikuid toetasid seda algatust, jah, direktiiv loob läbipaistvama süsteemi, mis tuleb kasuks meie kodanikele. Ungari eesistujana, nagu me tutvustame oma programmi ka homme, soovib keskenduda inimestele samuti arvame me, et see algatus ei ole täiuslik, nagu härra Taaligi ütles, on võimalik seda süsteemi veel parandada. minu arvates oli see arutelu väga huvitav, puudutati ka üht, ühisturgu ja teenuste direktiivi ja seda, kuidas tervishoiuteenuseid nendesse süsteemidesse kaasata. minu arvates on see väga huvitav, te ju mäletate, teenuste direktiivi ümber käinud sõda. minu arvates oli mõistlik tervishoiu küsimust arutada äh, patsientide õiguste, nende liikuvuse aspektist. niisiis, lähenemine oli seekord erinev, kuid ma arvan, et me täitsime oma eesmärgid. samuti oli oluline tugevdada valikuvabadust koos parema kvaliteedi, juurdepääsuga kvaliteetsele teenusele ja solidaarsusega. Nende kõrval oli ka valikuvabadus oluline prioriteet ning me oleme ka rahul sellega, et direktiiv võetakse vastu Ungari eesistumise ajal, kuigi see ei ole otseselt meie saavutus, pigem Belgia, Hispaania ja teie rahvasaadikute saavutus. ma olen väga rahul sellega, et koostöös parlamendi ja nõukoguga oleme me parandanud Euroopa kodanike olukorda. suur tänu, proua Gjöri, ja kokkuvõtteks kaheks minutiks proua Krostet, meie raportöör. Eh, ja loomulikult sooviksin ma õnnitleda teid suurepärase töö eest, teid ja variraportööre. küsimusest, mis on väga delikaatne, väga keerukas ja ma arvan, et me peaksime sellest saavutusest kõigile rääkima, sest kasu saavad kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi kodanikud. proua Krossett, palun. suur tänu, härra president, ma jagan täiesti teie seisukohta. kõigepealt ma tahaksin tänada neid, kõiki neid saadikuid, kes sõna võtsid selle arutelu raames ja toetasid seda direktiivi ma tänan veel kord variraportööre kõigist poliitilistest fraktsioonidest, kes väga tõhusalt aitasid kaasa sellele ja ma vaatan siin just Dagmar Trood-Beerend ja aga kõik ka teist, teised kolleegid, sellepärast et nad osalesid aktiivselt selles töös ja tänu neile jõudsime me kahekümne esimesel detsembril nõukoguga kokkuleppele. mu äh, ne-, kolleegid, kes rääkisid meditsiinilisest turismist, ma tahaks neile öelda, et ei, me jär-, jälgime seda ja direktiiv näeb ette ka kaitseklauslid ja näeb ette selle, et liikmesriigid saavad planeerida, nende pädevusse jääb ikka oma tervishoiuteenuste planeerimine, sel-, tervishoiuteenuste struktuur ja kõike seda sellepärast, et vältida meditsiinilist turismi ja need, kes ütlevad, et see direktiiv ei ole piisavalt ambitsioonikas, ma ütlen, et teil on õigus, ka mina oleksin soovinud, et me oleksime läinud veel kaugemale. aga praegu me peame ütlema, et see, see direktiiv on ainult esimene etapp ja volinik Dali aitas meid äh, väga palju ja tema on ka kindlasti nõus sellega, et me kõik tähelepanelikult jälgime seda, et võimalikult heades tingimustes ja järgneva kolmekümne kuu jooksul see direktiiv äh, üle võetakse ja kohaldatakse ja me peame kõik liikmesriikides väga tähelepanelikult suhtuma sellesse, et selle direktiivi näoks, näol oleks tegemist õigusaktiga, mis oleks tõesti patsientidele kasulik. homme leiab aset väga tähtis hääletus ja ma ootan teilt, et tõesti see direktiivi ja sellega seonduv kujuneks õnnestumiseks, sellepärast et see on midagi uut ja täiendavat, mida me patsientidele pak-, pakume ja niimoodi me tagame neile kvaliteet, kvaliteetsed meditsiiniteenused, aitäh! y la votación correspondiente tendrá suur tänu, proua Krostet, arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset homme keskpäeval. vastavalt päevakorrale leiab aset nüüd ühine arutelu, mis mind äh,